punktiks on proua Cabezon Ruizi raport Euroopa Ombudsmani kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tegevuse aruande kohta. tervitan siin ka ombudsmani Emilio O'Reillyt ja ka asepresident Timmermansi. kõigepealt annan sõna raportöörile neljaks minutiks, palun. Gracias, señora presidenta. Gracias, comisario y compañero. aitäh, proua president, aitäh, härra volinik. Euroopa Baromeetri küsitluse kohaselt on meil väga palju neid kodanikke, kes äh, ei usalda Euroopa Liitu. välja tuuakse tõsi tõ,, probleemidena halb administratsioon ning kui me mõtleme selle peale, et põhiõiguste hartaga on pandud paika õigus informatsioonile Euroopa Liidu toimimise eh, kohta ja et kinni tuleb pidada ka kodanike õigustest, on väga tähtis, et me uuesti taastaksime usalduse. ombudsman saab eh, läbi viia uuringuid ning eh, ma sooviksin õnnitleda ombudsmani tehtud töö eest viimasel aastal. me näeme, et kohustustest on kinni peetud. üle kahekümne kolme taotluse vaatas läbi äh, ombudsman ning samamoodi üle kahe tuhande küsimuse. kõige tähtsam on see, et seitseteist ametlikku uuringut alustati, need on kõik küsimused, mis on kodanike jaoks tähtsad ja selgelt tuli välja, et meil on vaja rohkem äh, läbipaistvust ning näiteks TTIP lepingu puhul on tehtud äh, edusammu ja samamoodi on äh, üles kutsutud komisjonil ka siseuuringuid läbi viima. Äh, väga hea on ka see, et sisse viidi kohustuslik register. läbipaistvus äh, ja ekspertide rühma kokkukutsumine näitab, äh, et tegemist on ühenduste jaoks prioriteetse küsimusega samamoodi tuleb äh, uuringute tulemusi avaldada ja käsitleda ka pagulaste küsimust. meie ombudsman on tõesti väga palju tööd ära teinud ja mina leian, et meil tuleb kohe kindlasti tema tööd toetada siin on keskendatud just töö jätkamisele ja ma tahaksin välja tuua selle, kui tähtis on see töö just äh, kodanike jaoks. Äh, tähtis on, et me tagaksime läbipaistvuse ja tervisekaitse, siia on kaasatud ka puuetega inimesed, samamoodi äh, on huvirühmade register kohustuslik praegusel hetkel on meil pagulaskriis, meil on vaja rohkem läbipaistvust ning me soovime ka seda, et äh, nõukogu enam ei viivitaks, et ei oleks diskrimineerimist, et Marrakechi leping ratifitseeritaks ning äh, Euroopa kodanikel on õigus saada vastuseid oma küsimustele ja samamoodi on meil vaja välja töötada ka äh, seadused, et seda tagada. ma avaldan tunnustust ombudsmanile ja tahan veel kord äh, toonitada, et ombudsmani töö on olnud suurepärane. suur tänu ka petitsioonikomisjoni liikmetele suurepärase tööõhkkonna eest ja tänu sellele õnnestus meil nii hea raport äh, välja töötada ja kompromissile jõuda. aitäh, proua Kabasoon ja järgmisena annan sõna ombudsmanile Uh, suur tänu, proua juhataja, uh, suur aitäh uh, ka proua Cabezon Ruizile ja kõigile variraportööridele, kes on selle raporti kallal viimaste kuude jooksul tööd teinud. see tekst näitab, et minu strateegiat toetatakse selgelt, ombudsmani ametit toetatakse ning olen selle eest teile sügavalt tänulik. olen korduvalt öelnud, et äh, ombudsmani amet ei saa toimida ilma, et parlament osaleks selles töös positiivselt. ja korduvalt oleme nii mina kui teie saanud teie olulise toetuse osaliseks. meil on alla kaheksakümne töötaja, kuid meil on suur ülesanne Euroopa kodanike hüvanguks ning mina püüan oma rolli täita, aidata Euroopa Liidu institutsioone pidada samme, sammu Euroopa kodanike üha suurenevate ootustega ning äh, sündmuste tekitatud ootustega sel raskel ajal. tahaksin tänada petitsioonide komisjoni oma tiheda koostöö eest ja toetuse eest. meie rollid on erinevad, aga täiendavad teineteist. me ei tee tööd abstraktselt, vaid teeme koostööd kodanikega, kes pöörduvad meie poole selleks, et äh, otsida abi või ja ajal, mil asepresident Timmermann on rääkinud sageli ja palju õigusriigi põhimõttest ning demokraatiast ning nendele tuleb, neid tuleb rohkem kaitsta kui kunagi varem Euroopa Liidus. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, olen teist korda teie täiskogul pärast ametisse astumist oktoobris kaks tuhat kolmteist olen käinud ka erinevatel komisjonide koosolekutel, liikmetel äh, petitsioonide komisjonis, eelarve kontrolli tööhõivekomisjonis, äh, õigusasjade komisjonis, kodanikuvabaduste komisjonis ja iga kord on teie asjatundlikud teadmised, äh, nõuanded ning toetus mulle kasuks olnud ning aidanud kaasa minu strateegia väljatöötamisele, mida ma nüüd ellu viin. tahaksin tänada petitsioonide komisjoni et nad tervitasid minu strateegilist ennetavate uurimuste läbiviimist ning minu ameti ümberkorraldamist selleks, et paremini seda strateegiat toetada. kasutan strateegilise uurimise lähenemist selleks, et algatada dialoogid kõige kõrgemal tasandil ning alg-, aidata institutsioonidel parimaid standardeid saavutada äh, avaliku halduse vallas. aga minu amet on Äh, ametis on kõige tähtsamal kohal alati need kaebused, mida meile esitatakse üle. üle kahekümne protsendi kaebustest äh, on seotud dokumentidele juurdepääsu tagamisest eiramisega. läbipaistvus ning juurdepääs dokumentidele peab olema oluline osa demokraatlikus osalusprotsessis ning demokraatlikus aruandlusprotsessis. Euroopa Liidul on kõrged standardid, kõrgemad standardid kui paljudes liikmesriikides, aga kuivõrd Euroopa Liit on nii suure ulatusega ja teistsuguse rolliga, nii see peakski olema ja võib-olla peaks püüdlema isegi kõrgemate standardite poole. suur tänu, proua Cabezon-Ruiz, et te tervitasite, et me pöördume nende nii-öelda pöörduste küsimuse kallale see tähendab seda, et ametnikud lähtuvad erasektorisse ning võib tekkida potentsiaalne huvide konflikt. minu uurimus sellesse, kuidas Euroopa Komisjon selle küsimusega tegeleb, on toonud kaasa liikumise paremuse suunas ning komisjon on avaldanud esimest korda nimekirja nendest kõrgema astme ametnikest, kes on äh, lahkunud äh, ning otsinud uued ametikohad. Nende lahkumise kohta on täpne info ning äh, hinnang on antud kõigile võimalikele huvide konflikt, konfliktidele. seda nimekirja avaldatakse lähtuvalt personalieeskirjadele igal aastal ning suur tänu eelarve kontrolli komisjonile selle teema käsitlemise eest. raportis on ka tunnustatud seda, et komisjon on saavutanud edu pärast minu uurimust ning parlamendi avaldatud survet läbipaistvuse küsimuses TTIP läbirääkimiste käigus. see oli suurepärane näide sellest, kuidas ombudsman, parlament ja haldusorganid tegid koostööd kodanike nimel lobitöö läbipaistvus on samuti tähtsal kohal minu töös. tervitan Junckeri komisjoni tööd selles valdkonnas. Junckeri komisjonil on läbipaistvuse algatus ning olen kutsunud üles komisjoni tegema veelgi enam. aga tubakatööstuse küsimused, millest hakatakse rääkima siin kojas õige pea, äh, on mulle muret valmistanud ning avaldan pettumust, et komisjon ei võtnud vastu minu soovitust proaktiivselt kõikide kohtumiste info avaldada. ÜRO raamkonventsioon tubakakontrolli üle, millele, mille Euroopa Liit on ratifitseerinud, tunnustab tubakatööstust kui tööstusharu, mille puhul tööst-, tavalised tööstuse tav-, valitsuse dialoogi põhimõtted ei kehti. Euroopa Keskpank, mul on väga hea meel, et Euroopa Keskpanga nõukogu nüüd avaldab äh, üksikasjad äh, oma koosolekutes, suur tänu president Mario Draghile koostöö eest äh, selles küsimuses, mis on oluline avalikkuse usalduse seisukohast. mis puudutab komisjoni, siis ootan komisjoni vastust oma strateegilisele uurimusele ekspertgruppide küsimuses ning äh, põllumajanduse peadirektoraadi tsiviildialoogigruppide küsimuses. tervitan ka avaliku konsultatsiooni läbipaistvusregistri parandamise küsimuses. toetan kohustuslikku registrit. registris ei peaks olema mitte ainult tõelised sanktsioonid, vaid täielik finantsläbipaistvuse nõue, et tagada, et kõik oleksid teadlikud sellest, kes täpselt äh, registreeritakse ning, äh, ning äh, juurdepääs peab olema otsuste tegijatel suur tänu komisjonile, ta äh, puudutas kliinilisi uuringuid oma raportis, see on tema jaoks tähtis teema, ma jätkan äh, kliiniliste uuringute avaldamise äh, küsimuse kallal tööd tegemist Humira küsimuses, mis on mitmeid miljardeid hõlmav ravim samuti jätkan tööd Euroopa põhiõiguste vallas rändega seoses tahaksin tänada Euroopa Parlamendi liikmeid suure toetuse eest eriraporti äh, kohta äh, pärast Frontexi kaebuste mehhanismist keeldumist. pärast täiskogu arutelu tänaksin komisjoni, et äh, meie, minu soovitused arvesse, arvesse võeti uues äh, piiriametite ettepanekus. proua Kabeson-Ruiz tervitab ka seda, et me oleme teinud tööd rikkumistest teatamise vallas, põhiõiguste vallas ja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas, Euroopa Liidu kodanikualgatuse valdkonnas ning ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga seoses. veel üks strateegiline algatus, millest on räägitud, on Euroopa ombudsmanide võrgustik. olen selle juht ning äh, me viime läbi uurimusi Euroopa Liidu ning piirkondlikul ning liikmesriikide tasandil. sel aastal korraldame Brüsselis suure rahvusvahelise konverentsi, kuhu on kutsutud kokku kõik riikide ja piirkondade ombudsmanid äh, ja me räägime ühiseid mure, ühistest mureküsimustest. see ei ole võimalus mitte ainult meil Euroopa Liidu tasandil õppida kohalikest kogemustest, vaid ka kohalikule tasandile õpp-, võimaluseks õppida Euroopa Liidu institutsioonidest kutsume kõiki liikmeid äh, sellele konverentsile, kutsed äh, jõuavad teie töölauale õige pea. ja veel viimane asi, millest tahtsin rääkida, on Euroopa Liidu institutsioonide äh, jälgimise määr minu soovituste suhtes. kaheksakümmend protsenti on, on see olnud juba palju aastaid, kakskümmend protsenti soovitustest äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aastaaruandest on jäänud jälgimata. võin teile teatada, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aastaaruandes on see arv kasvanud üheksakümne protsendini, väga suur, väga rahuldustpakkuv saavutus, mis ei oleks olnud võimalik, kui kõik Euroopa Liidu institutsioonid ja ametid ei oleks seda protsessi toetanud, iseäranis Euroopa Parlament. enne kui ma otsad kokku võtan, tahaksin veel kord mainida, et äh, mulle on avaldanud suurt muljet Euroopa Liidu äh, äh, ametkonna pühendumus, tuhanded pühendunud inimesed töötavad Euroopa Liidu institutsioonides ja ametites kogu Euroopas, suurem osa neist tööd näevad kõvasti vaeva, et oma töös jälgida kõrgeid standardeid ning ka tõelist eetik-, tõelisi eetilisi põhimõtteid inimesed leiavad uuesti usalduse avalikku haldusesse, kui nad näevad muutusi oma perekonnaelus ja igapäevaelus. see on suur poliitiline väljakutse, kuid tugev ja eetiline avalik haldus muudab tugevad demokraatlikud riigid teistsuguseks kui nõrgad läbikukkunud riigid. selleks, et saavutada rahva ees legitiimsus, on oluline, et Euroopa Liidu administratsioon ei oleks mitte kõrge kvaliteediga, vaid oleks tõesti kuldsete standarditega eetikas, läbipaistvuses, aruandluskohustuses ning tõhususes. minu ülesanne Euroopa Ombudsmani ametikohal on teha koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja ametitega, et see saaks teoks lõpetuseks veel kord suur tänu raportöörile, variraportööridele, nende personalidele, personali ja sekretäriaatidele äh, kogu töö eest, mida nad on teinud selle raporti vallas ning ootan võimalust teiega arvamusi vahetada, aitäh! suur tänu, proua Rally ja nüüd on sõna Monique Timmermansil. suur tänu, proua juhataja, suur tänu raportöör proua Kabezon Ruiisile suurepärase ülevaate eest Euroopa Ombudsmani kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tegevusest. me leiame, et Ombudsmani töö haldusrikkumiste vaidlemisel on hindamatu. meie ühine eesmärk on kaitsta Euroopa kodanikke. ja sellepärast hispaaniakeelne nimetus ombudsmanile tegelikult kirjeldab suurepäraselt seda ülesannet, mida ombudsman täidab. ta on rahva esindaja ma tahaksin tänada ombudsmani tema saavutuste eest ja suurepärase koostöö eest tema ja tema bürooga. eriti suurt tähelepanu väärib ombudsmani töö läbipaistvuse nimel, mis aitab kaasa headele haldustavadele. ma tahan sellega seoses öelda, et komisjon on seadnud endale väga kõrged standardid läbipaistvuse vallas ja on astunud olulisi samme, mida on ka raportis mainitud näiteks otsustasime, et esimesest äh, detsembrist kaks tuhat neliteist peavad kõik volinikud, nende kabineti liikmed ja abidirektorid äh, avaldama äh, teabe koosolekute kohta sidusrühmade ja lobistidega. komisjon on samuti rohkem kui kunagi varem taganud läbipaistvuse TTIP-i läbirääkimiste käigus. see on üks osa meie dünaamilisest suhtest Euroopa Parlamendiga komisjon tervitab seda, et nii ombudsman kui petitsioonikomisjon on äh, kiitnud komisjoni aktiivse äh, tegutsemise äh, eest erinevates valdkondades ja muidugi pean ma siinkohal tunnustama ka Euroopa Parlamenti, ka neil on olnud oma oluline roll selles. komisjon on võtnud vastu ombudsmani soovituse, mis puudutab nimetatud pöördukse teemat ja teemat, mis tõstatus äh, eelmisel aastal, ehk siis kõrgemate ametnike ametikoha pärast seda, kui nad teenistusest lahkunud. ning äh, komisjon on ka äh, pidevalt püüdnud parandada läbipaistvust, mis puudustab, mis puudutab suhteid ekspertrühmadega. me oleme ka astunud mitmeid samme, et kodanikualgatus muutuks kasutajasõbralikuks ja see kajastab äh, samuti ombudsmani soovitusi. mis puudutab soovitusi Euroopa rannikukaitse kohta, nagu ombudsman juba ka viitas, äh, siis äh, komisjon on loonud kaebuste esitamise mehhanismi, mis puudutab põhiõiguste rikkumisi. ja samuti oleme kuulanud ombudsmani soovitusi seoses Frontexi uurimisega, nii ma usun, et oleme siin teinud seda, mida te meilt soovisite nüüd äh, tuleksin selle kohta, mis on raportis öeldud institutsioonide nõuetele vastavuse kohta. ma arvan, et üldiselt komisjon peab äh, nõuetest üldiselt hästi kinni, see määr oli kuuskümmend seitse protsenti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja mul on hea meel kuulda, et äh, ombudsman juba ennustab, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on see siis üheksakümmend protsenti. loodame et see tõesti nii on. ja komisjon on seotud kuuekümne protsendiga kõigist juhtudest. nii et muidugi on meie soov, et me, meie ähm, normidest kinnipidamise määr oleks võimalikult kõrge. muidugi need määrad on igal aastal erinevad, kuid komisjon võtab ombudsmani märkusi alati väga tõsiselt ning alati peame kinni soovitustest, kui vähegi võimalik. ombudsman on siin viidanud ühele teemale, kus me ei olnud temaga ühel nõul ning äh, tubakatööstuse teema juurde tuleme äh, õige pea siinsamas Euroopa Parlamendis ka tagasi. lõpetuseks tahaksin veel kord tänada nii teid, proua juhataja, kui ka raportööri selle arutelu eest ning võin kinnitada, et komisjon ootab meie suurepärase koostöö jätkumist ombudsmani ja tema bürooga ning kui tohib, siis veel üks isiklik märkus. proua Urali ähm, on täielikult ära teeninud oma hispaaniakeelse nimetuse ehk siis kodanike äh, esindaja. suur tänu, äh, kaheksa minutit sõna härra Olensal. suur tänu, kõigepealt äh, sooviksin tänada proua Rallit tehtud töö eest mitte ainult kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tehtu eest, vaid sellest ajast saadik, kui ta ametisse astus, on tema äh, töö olnud alati eeskujulik. raport äh, Euroopa Ombudsmani tegevuse kohta ei ole mitte ainult ülevaade ja heakskiit tema tööle ühel konkreetsel aastal, vaid see on ka meenutus Euroopa institutsioonidele, et me mõtleksime rohkem sellele, kelle teenistus me oleme, et me mõtleksime rohkem kodanikele ja et me säilitaksime kõrgeid haldusstandardeid, selleks on vaja kõigi jõupingutusi. ombudsmani strateegilised äh, omaalgatuslikud äh, uurimised on tihtipeale selleks tõukeks, mida me vajame. tahaksin väljendada oma äh, toetust ombudsmani algatusele, mis puudutab suurema läbipaistvuse saavutamist, eh, ka läbipaistvusregistrit, mis loodi ühiselt eh, Euroopa Parlamendi ja komisjoniga ning see register tuleb vastu mõnedele eh, probleemidele, mureküsimustele, mida on väljendanud üldsus. üle seitsme tuhande organisatsiooni on selles registreerunud. kõigest nädal tagasi registreeris ennast veel nelikümmend üheksa organisatsiooni ja see näitab, et valmisolek läbipaistvuseks on olemas ja see on väga oluline teema. ma usun, et see teab, teave, mida pakub register, tagab erinevate sidusrühmade õiglase ja tasakaalustatud esindatuse. see on väga oluline samm edasi ning ma usun, et see võimaldab meil, otsuse langetajatel, tagada parem läbipaistvus ja parem mõistmine sellest, mida meil täpselt on vaja Euroopa institutsioonides ja kogu Euroopa Liidus teha. suur tänu veel kord, eh, proua ombudsman, suur tänu teie tubli töö eest! aitäh! ja nüüd üks minut proua Mitsile f'sena waħda aktar minn 23,000 ċittadin. aitäh, proua president, üle kolme tuhande kodaniku on palunud Euroopa Ombudsmanilt abi. see suur number näitab piisavalt hästi, kui tähtsat tööd ja kui tähtsaid teenuseid pakub ombudsman kodanikele. ombudsmanil on väga tähtis roll kodanike kaitsmisel Euroopa Liidu institutsioonid on tõhusamad ja nendest on ka rohkem kasu kodanikele just tänu ombudsmanile. kuid ärgem arvakem, et kõik on korras, Euroopa Liidu institutsioonidel on veel rohkem vaja ära teha selleks, et kodanike usaldus ära teenida. ja seda tuleks täpselt samamoodi välja tuua. samamoodi tuleb kinni pidada ka kõrgetest standarditest. petitsioonikomisjon aitab kodanikud tuua otsuste tegemise südamesse ja sellepärast äh, on meil võimalik näha ka palju paremini, kuidas äh, Euroopa tasandil otsuseid vastu võetakse. mul on väga hea meel nii proua omb-, äh, ombudsmani kui ka meie raportööri raporti üle. aitäh, järgmisena kolleeg Marias, palun. Χαιρετίζουμε την εδώ παρουσία της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της κυρίας Σοράγη. President, äh, tere tulemast ka proua Reilile, ombudsmanile. Palju õnne talle tagasivalimise puhul. viimase kümne aasta jooksul oleme me näinud suuri edusamme kodanike õiguste kaitsmisel. läbipaistvus on suurenenud ka kõikides institutsioonides, aga mitte ainult institutsioonides, vaid ka teistes organites, nagu näiteks Troika ja ähm, eurorühma puhul. me sest nemad on need, kes on rohujuure tasandil võtnud vastu otsuseid ja need on otseselt mõjutanud äh, kodanikke. Äh, tänu ombudsmanile äh, oli vaja avalikustada Keskpanga Iiri ametivõimudele saadetud kiri. samamoodi on oldud väga edukad ka Troika tegevuse jälgimisel. on välja toodud huvide konflikt Äh, võimalik äh, huvide konflikt Keskpanga ja institutsioonide vahel, samamoodi ka Euroopa Komisjoni roll. samamoodi on äh, tõstatatud küsimus ka Keskpanga mandaadi kohta, nii et tõesti huvide konflikt ja üleüldiselt huvide deklareerimine on väga tähtis. pagulaskriis on probleeme veelgi suurendanud Äh, tuleb mõelda ka Frontexi rolli peale, siis veel ka TTIP leping. Äh, on väga palju valdkondi, kus ombudsman peab veel väga palju ära tegema, sest meil on ikka veel läbi, liiga palju läbipaistmatust. Äh, ma tean, et meil on väga selged ja paindumatud konfidentsiaalsete dokumentide reeglid kodanikel aga peab olema juurdepääs kodanikele ja mida ma sellega mõtlen, on see, et meil tuleb ka kuidagi mõelda sellele, kuidas me ÜRO-ga sellel alal koostööd teeme. aitäh, järgmisena proua Vikström, petitsioonikomisjoni esimees. aitäh, proua esimees. palju õnne Emily O'Reillyle, ombudsmanile, suurepäraselt tehtud töö eest. isiklikult tänan teda suurepärase koostöö eest äh, teie, teie institutsiooni ja minu komisjoni vahel on alati, mul on alati väga hea meel teiega koostööd teha. mul on väga hea meel, et äh, ombudsman on keskendunud just läbipaistvuse küsimustele. läbipaistvus ja avatus on tegelikult hea halduse tagatiseks. ombudsmanil on väga tähtis roll Euroopa Liidu institutsioonide toetamisel, selleks et nad muutuksid läbipaistvamaks ja kodanikesõbralikumaks, sest sellega on meil võimalik ka tagada seda, et kodanikud usaldavad Euroopa Liitu rohkem. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ehk sellel aastal, mille kohta on aruanne kirjutatud äh,, oli väga tähtis Frontexi töö äh, ombudsman äh, toob välja selle, et Frontexil peavad olema nii inimressursid kui ka materiaalsed ressursid selleks, et meie välispiire kaitsta just sellepärast on mul väga hea meel, et komisjon esin-, et komisjon on üle võtnud äh, ombudsmani ettepanekud ja töötab välja meetme äh, kaebuste kohta, mis puudutavad võimalikke inimõiguste rikkumisi. mul on väga hea meel, et äh, komisjon on siin ette näinud ka äh, otsuste protsessi. mina tean kõige paremini Rootsi riiki ja Rootsi puhul on väga hästi näha, et Euroopa Liidu institutsioonide rolli kohta ei teata väga palju. see on murettekitav, sellepärast et see piirab ka kodanike õigusi aktiivselt äh, kaasa teha Euroopa äh, Liidu organisatsioonide ja institutsioonide töös. on väga tähtis, et kodanikud äh, saaksid paremini sellest otsustusprotsessist aru, selleks et nad saaksid seda ka mõjutada. ja siin on väga tähtis, et aktiivselt inimestega arutelusid peetakse, see parandaks ka demokraatlikku lähtekohta ja sellepärast on väga tähtis, et kõik institutsioonid kannaksid suuremat vastutust just informatsiooni ja informatsioonivahetuse ja kodanikega suhtlemise ees. see on tähtis, küsimus on väga tähtis, et me üheskoos räägiksime sellest, sellepärast et üheskoos saame me hoolitseda selle eest, et kodanikud teavad rohkem Euroopa Liidu kohta. tahan veel kord isiklikult tänada äh, ombudsmani. aitäh, proua Vikström ja nüüd üks minut ja proua Albi Olgusmann, palun. Gracias Si hay una cosa que deja clara este informe de la defensa. suur tänu. ombudsmani käsitlev raport juhib tähelepanu ühele valdkonnale äh,, tähele, läbipaistvuse puudumisele Euroopa institutsioonides äh,, huvirühmad äh,, lobi töötajad suudavad mõnikord äh, küll sellest rägastikust läbi murda aga uksed sulguvad kiiresti. Äh, TTIP puhul näiteks on, äh, oli üks suurepärane näide sellest. Äh, ombudsman pidi tegema, viima läbi kaks uuringut avalikudele dokumentidele juurdepääsu tagamiseks ja ombudsmani andmetel institutsioonide dokumentide kasutuses on veel päris palju salastatust kalevi all hoidmist meie parlamendis, kui me tahame TTIP dokumentidega tutvuda, minna äh, suletud ruumi ja andma allkirja, kui me väljume sellest ruumist, et kõik, mida oleme näinud ja kuulnud, jääb äh, saladuseks. proua Auken, palun, suur tänu. proua juhataja, kõigepealt suur tänu äh, proua Ruisile hea raporti ning hea koostöö eest ning suur tänu äh, sulle, Emily, et äh, oled äh, saavutanud seda, mida soovisime siis, kui me võitlesime sinu ametikoha ja sinu ametisse valimise eest, nimelt et institutsioonidel oleks tõeline ombudsman, mitte mingisugune parteipoliitiline jooksupoiss oleme selle saanu, saavutanud ja nüüd me näeme, et kõik institutsioonid on õppimas, et nii need asjad on äh, ka siin parlamendis. ma ei hakka üle kordama seda, mida kõik teised on juba öelnud, olen kõige eelöelduga nõus, mul on väga hea meel selle üle, et mida sa oled teinud Frontexi heaks, mida sa oled teinud äh, avatuse nimel, me oleme saavutanud suurema avatuse äh, TTIP küsimustes ning iseäranis tahaksin toonitada seda tööd, mida sina teed selleks, et head haldustavad õitseksid igal pool. head haldustavad tähendavad seda, et inimesi teenitakse hästi, et meil oleks teeninduspõhimõte au sees, kodanikud peavad saama kiired, selged vastused, korralikud selgitused ning tundma ennast turvaliselt meie süsteemis. selles kontekstis tahaksin öelda, et meil ei ole veel õnnestunud see, et huvide konflikti Äh, probleem saaks lahendatud. huvide konflikti ei tohiks üldse ollagi. paljudes institutsioonides arvatakse, et kui tehakse lihtsalt äh, huvide konflikti deklaratsioon, siis on kõik äh, kenasti ja hästi ja meie peame kandma hoolt sellest, et vaatama vähemalt poolt, et kas inimesed maksavad äh, maksu õigeks ajaks, kas nad on truud oma abikaasadele ja nii edasi, nii edasi. see ei ole meie asi, meie peaksime tegelikult kandma hoolt selle eest, et ei oleks mitte mingisugust huvide konflikti varjugi. ja mul on selline tunne, et selles küsimuses ei ole jällegi asjad nii, nagu peaks ja Orhusi konventsioon, äh, seda ka ei rakendata korralikult Euroopa Liidus, sellepärast et äh, meil ei ole korralikult äh, juurdepääsu õigussüsteemile, seda ei austata liikmesriikides ning hoolimata sellest, et see on liikmesriikide ombudsmanide ülesanne, on mul hea meel, et ka sina selle valdkonnaga tegeled, sina oled ainukene ombudsman, kes saab ka parlamendi üle uurimisi läbi viia ning äh, teil on, et sul on ka kohustus parlamendi suhtes uurimisi läbi viia ning seda võiksid natuke rohkem teha. suur tänu, proua Auken, nüüd poolteist minutit äh, proua Eevi. suur tänu, proua juhataja minagi tahaksin omalt poolt tänada ombudsmani Emily O'Reillyt, kes on oma tööd teinud suure pühendumusega. ta on teinud tööd tõhusalt ning see on aidanud kaasa institutsioonide töö läbipaistvuse suurendamisele. mis puudutab läbipaistvust, siis kui me vaatame, kui palju ombudsman viis läbi uurimusi, mis puudutasid juurdepääsutaotlusi dokumentidele, siis äh, pidime tõdema, et sageli juurdepääsu ei olnud ning asjakohane on see teema eriti struktuurifondide küsimuses, struktuurifondides ei ole olnud siiamaani tõhusat järelevalvesüsteemi ja isegi kui mehhanism on paigas, auditimehhanism on paigas, siis sageli see, kes Äh, auditit läbi viib, on ka see, keda auditeeritakse ning äh, oleks tore, kui me saaksime lisandväärtust selles valdkonnas ühiskonna jaoks. võtame siin näiteks kiirrongi Lyoni ja Torino vahel. see projekt on tekitanud palju vastuolusid äh, ning äh, iseäranis kohalikus kogukonnas äh, ja ometi seda rahastatakse osaliselt Euroopa vahenditest. kas see ombudsman võiks ehk ka selliseid asju uurida, tehes tihedat koostööd Kontrollikojaga ning püüdes tagada seda, et sellised probleemid leiaksid lahenduse. ja nüüd saab sõna härra Gilles Le Breton Äh, suur tänu! ja siin me räägime kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tegevusest ähm, Ombudsmani ametis. Äh, ma tahaksin tänada proua O'Reillyt, kes on tahtnud Euroopa Liidu läbipaistvust äh, parandada. ta on teinud kaks algatust, mida ma tahaksin siin esile tõsta. lobitöö valdkonnas on tal õnnestunud tal luua läbipaistvuse register, kus on üle seitsme tuhande lobirühma. see register ei vähendaga üle kolmekümne viie tuhande äh, lobitöö tegija äh, mõju, aga vähemalt nüüd on register olemas. proua Railil on õnnestunud ka kliiniliste uuringute läbipaistvust parandada. nüüd on kliiniliste uuringute äh, info osaliselt avalik ning kliinilised uuti-, uuringud määravad turu, ravimite turustamise ning see võimaldab meil tõhususe kliiniliste uuringute tulemuste segu paremini näha. siis äh, Atlandi-ülene äh, leping, äh, suurem läbipaistvus, samuti suur saavutus, juurdepääs dokumentidele on muudetud avatumaks, aga see protsess on endiselt keeruline ka parlamendiliikmetele. Euroopa Liit ei tohi taftavallas tekitada demokraatliku kontrolli puudujääk äh,, sellepärast et need kokkulepped on aluseks, puudutavad tihedalt meie, meie kohalikke kodanikke ja äh, proua O'Reilly äh, on esitanud Frontexi äh, suhtes kaebuse äh, rändekriisiga seoses äh,. see menetlus, millest me räägime, on oluline selleks, et äh, me saaksime rändajaid lubada Euroopasse, on nagu kord ja kohus. Äh, tervitan teie tegevust, aitäh. ja nüüd saab pooleteiseks äh, minutiks sõna proua Marve. suur tänu ilus hommik Brüsselis ja oleme siin jälle Euroopa Parlamendi kojas ning pilt on sama nagu ikka. Euroopa ombudsman räägib oma tegevusest. tal ei ole õigus likku haridust, juristiharidust, nii et tema töö ei saa olla mitte mingil juhul professionaalne. kohal on ainult kakskümmend viis parlamendiliiget, kes lobisevad siin sellest, kuidas Euroopa Liitu muuta demokraatlikumaks ning kuidas panna inimesi Euroopa Liidu armastama, iseäranis seoses rändajate ning pagulastega. proua O'Reilly, kallid kolleegid, mul on teile üks äh, mõte. võib-olla kuulaksime korra, mida Euroopa kodanikel on öelda, kes ütlevad, meie äh, tunneme kaasa nendele inimestele, meie oleme kaastundlikud inimesed, meil on neist kahju, nad on sõjapagulased, sõja algatajaks oli läänemaailm, aga meil ei ole vaja enam rohkem rivaale ning äh, oleks demokraatlik, kui teie otsused samuti äh, seda kajastaksid. aga mida teete teie? Teie lepite sellega, et kasutatakse äh, veekahureid inimeste vastu, kes omaenda õigusi Euroopas kaitsevad, te peaksite häbenema ning minu ettepanek oleks, et Euroopa kodanikud, võidelge, võidelge oma õiguste eest. ning saavutage õigus korraldada rahvahääletus. meie õpetame teile, kuidas demokraatia toimib. ja nüüd saab sõna härra Jaar, palun. suur tänu, proua juhataja, suur-suur tänu meie ombudsmanile, proua Rallile, kes, kelle ka on olnud väga hea koostöö petitsioonikomisjonil. see koostöö on olnud lausa suurepärane. ja kui me Mm, ja äh, tõepoolest on ainult öelda, et meie koostöö on olnud äh, igati hea. Teie töö keskpunktis on olnud läbipaistvus ning äh, ka meie fraktsioon peab seda väga oluliseks. vähene läbipaistvus viib umbusalduseni ja see omakorda viib usalduse kadumine. me meil on parajasti selja taga Brexiti arutelu, kõige olulisemad asjad, mis, mil, millest on räägitud neis läbirääkimistel, ei ole isegi kuhugi kirja pandud. jah, TTIP on muidugi ka oluline, äh, on väga hea, et meil on nüüd võimalik nende kuulutude vastu võidelda, mis äh, on sellega seotud. mis puudutab läbipaistvusregistrit, siis seda toetan sam samuti täielikult. aga kui rääkida nüüd äh, konkreetsest äh, menetlusest, siis ma arvan, et on väga oluline, et see oleks ka praktiliselt võimalik, et äh, parlamendi tööd ei takistataks. kus on veel parandamisruumi? minu meelest äh, seal, et kodanike kaebused jõuaksid õigeaegselt sinna, kuhu vaja, meil on olemas ombudsman, meil on olemas petitsioonikomisjon, meil on olemas Olav ähm,, ja võib öelda, et me oleme kõik üks meeskond, me tahame olla lähemal äh, Euroopa inimestele, et Euroopa Liit paremini toimiks, nii et äh, loodame hea äh, koostööga jätkub ja saame peagi arutleda juba järgmise aruande üle. suur tänu, kas oled valmis vastama sinise kaardi küsimusele härra Konsoligalt? kolmkümmend sättimiseks, palun. Hello, yes Uh, suur tänu. hea kolleeg, nagu te teate, siis ombudsman on algatanud erinevaid menetlusi kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, võttes arvesse seda kohutavat olukorda sisserändajatega, mis lõhestab Euroopa Liidu liikmesriike, siis kas te ei arva, et ombudsman peaks algatama uurimise selles osas, kuidas liikmesriigid peavad kinni Schengeni protokollist ja kuidas see mõjutab Euroopa Liitu, aitäh. härra Jaar. esimene märkus. mul on hea meel, et ombudsman sellega tegeleb. teiseks, ma arvan, et te peate me peame siin kõik olema enda äh, suhtes ausad, et meil, et äh, sisserändekriis on ähm, tohutu väljakutse kogu Euroopa Liidule, aga mis mind häirib, on see, et me alati räägime nii, nagu kõik laguneks, kuigi me tegelikult oleme üks ühtne Euroopa pere ja selles suhtes ma toetan äh, ombudsmani, et me peame kõik koos äh, parlamendikomisjoniga tegelema sellega, sest et äh, kodanikke huvitab see, kuidas me need probleemid lahendame, nii et me peame ka tulevikus intensiivselt selle nimel koostööd tegema. suur tänu, üheks minutiks proua Kiiu ühe minutiga on väga raske rääkida kõigest sellest, mida äh, Euroopa ombudsman on teinud, ta on teinud palju ja väga mitmes valdkonnas. ma arvan, et äh, see näitab, et ta on alati olnud kättesaadav Euroopa kodanistele ja kodanikele ja suur tänu talle selle eest. räägiksin seetõttu kiiresti ainult ühest teemast, nimelt läbipaistvus institutsioonides ja lobitöö. olen teiega nõus, oluline on see, et meil oleks Euroopa institutsioonides äh, Äh, selline huvide konflikti äh, vältimine ja äh, seetõttu käitumiskoodeksit on arendatud ning on toodud ka läbipaistvuse registri, register pärast teie ametisse asumist. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sai see töö küll alguse. aga kuidas me saame usaldusväärsust tagada, kui nõukogu ei osale selles läbipaistvuse töös. mul on teile üks küsimus. kas ei ole aeg luua üks sõltumatu ametiorgan, kes äh, uurib huvide konflikte, äh, konflikti küsimust äh, nii vastutavatel ametikohtadel olevate isikutega seoses. härra Kurikov aitäh, proua juhataja. kõigepealt tahaksin ka mina teid, proua O'Reilly, ombudsmanina tänada. võttes arvesse seda, kui paljusid kui palju kaebusi jõuab teieni ja teie kaastöötajateni ja vaadates seda raportit on selge, et te teete suurepärast tööd. ja see lähenemine Euroopa kodanike nimel on, on see, mida mina ja minu fraktsioon ainult toetada saame ja on muidugi ka väga oluline, et, et selles ametis on tõesti inimene, kes teemat tunneb ja ei ole lihtsalt äh, pehmesse tooli, pehmele kohale toodud. TTIP-i läbirääkimiste puhul tuleks äh, võib-olla algatada menetlused, et, et tõesti vaadata, kas komisjon kõigest reeglitest kinni pidanud. suur tänu teile teie töö eest ja suur tänu selle eest, mis teete sel ametikohal, mis on veel liiga vähe tuntud ja ma loodan, et see saab tuntumaks ja kaalukamaks. suur tänu no,. suur tänu ja nüüd proua Pesera poolteiseks minutiks. suur tänu proua juhataja, suur tänu, härra asepresident ja tere tulemast, proua O'Reilly. mul on väga hea meel teid siin tervitada täna ja tahaksin omalt poolt öelda, et petitsiooni komisjoni jaoks olete teie tõesti see, kes esindab äh, kodanike huve on olnud äärmiselt meeldiv teha koostööd eh, teiega, see on olnud tõesti mõlema poole aktiivne koostöö ja suur tänu, et annate oma panuse, et eh, parandada Euroopa institutsioonide tööd. see on olnud tõepoolest igati eh, edukas töö ja muidugi on oluline, et see pöörduks see küsimus, TTIP-i kliiniliste katsete küsimus Need kõik on olnud väga olulised ja me võime tõesti öelda, et teie töö on olnud tulemuslik. ja täname ka teie tööst, mis olete teinud äh, põgenike sisserände küsimuses, mitte ainult kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, millest räägib see raport, vaid ka eelmisel aastal. Teie esindate Euroopa väärtusi ja esindate seda, et meil on vaja tõesti leida ühtne, ühine lahendus ma arvan, et te olete tõesti äh, kodanikke suurepäraselt teeninud ja abistanud. suur tänu ja proua Kuneva, palun. aitäh, proua president. ombudsmani organ on üks väheseid organeid, mida kodanikud saavad veel usaldada ka kriisiaegadel. meil on vaja hoolitseda selle eest, et inimõigustest ja põhiõigustest peetakse kinni. see on eriti tähtis, kui me räägime pagulaste inimõigustest, seda just praegu, pagulaskriisi ajal ja mul on väga hea meel näha, et üritatakse pidevalt läbipaistvust äh, suurendada, me toetame seda. ombudsmani algatusraport äh, Frontexi tegevuse kohta on samamoodi väga huvitav koos kõikide nende ettepanekutega registreerimise kohta. Äh, proua ombudsman, palun jätkake oma tähelepanu pööramist sellele, mis toimub Euroopa Liidu välispiiridel, kus inimestel on õigus eeldada, et nende õigustest peetakse kinni, samamoodi see, mis toimub ka Austria ja äh, Makedoonia piiridel. aitäh, järgmisena härra Aanet, palun. aitäh ma ei ole siin selleks, et kritiseerida ombudsmani, kelle töö on raske, väga rasketes tingimustes. nelikümmend kuus protsenti Euroopa kodanikest ei usalda Euroopa Liitu ja number Ühendkuningriigis on kohe kindlasti kõrgem. meil on siin pöörduks uste probleemid kõrgete ametnike puhul äh, ja kõrgeid ametnikke ei lasta lahti, kui nad ei käitu adekvaatselt Beatlitel oli kombeks oma kontsert lõpetada sellega, et nad ütlesid, et te olete nii toredad, me tahaksime teid koju võtta, aga kuna me võtsime juba eelmine kord kõik kuulajad koju kaasa, siis ruumi enam pole. ma olen täiesti veendunud, et Ühendkuningriigi kodanikud võiksid olla ka selleks publikuks, kui nad näeksid iga päev siin äh, lähedalt, mis siin toimub ja kui palju siin äh, äh, liialdatakse ja kuritarvitatakse, siis nad tegelikult kohe hääletaks lahkumise poolt aitäh, järgmisena proua Estaras Ferragut, palun poolteist minutit. aitäh, proua president. kõigepealt palju tänu ombudsmanile tema tehtud suurepärase töö eest, ta tõesti üritab ombudsmani ja ka Euroopa instituudi te-, instituudi, institutsioonide teenuste tööd äh, Äh, parandada. see on ka tegelikult üks ilmselgeid ombudsmani ülesandeid ja ma tahan tänada seda selle eest, et ta on tõesti saavutanud ka läbipaistvuse tõusu Euroopa Liidus samamoodi tahan tänada teda ka tema omaalgatuslike uuringute eest. ma tahaksin rääkida ähm, probleemidest halduses. üheks eesmärgiks on ju tagada parem haldus, parem avalik teenistus Euroopa Liidus, eriti kui äh, meil on tegemist haldusomavoliga ja ei peeta kinni äh, standarditest ning Euroopa Liidu põhimõtetest. diskrimineerimisvastane direktiiv, seda on nüüd nõukogus arutatud juba kuus aastat, sinna juurde lisandub Marrakechi leping millega tuleb puuetega inimestele tagada paremat juurdepääsu. sellega on probleeme, ma tean, et ombudsman äh, tegeleb selle küsimusega, teeb koostööd ÜRO-ga selleks, et parandada puuetega inimeste äh, Äh, olukorda. kas te saaksite midagi ette võtta ka diskrimineerimise vastase direktiiviga, mis on praegusel hetkel blokeeritud nõukogus? aitäh, järgmisena blokeeritud Taalin kaks minutit. aitäh, president, aitäh, proua Raili ja aitäh ka meie raportöörile. meie raport toob välja selle, kui tähtsat rolli mängib Euroopa ombudsman tagamaks Euroopa demokraatiat ja kõige tähtsamaks ülesandeks ongi kodanike hääl kuuldavaks teha uuel ametiperioodil ombudsman on selgelt näidanud oma panust ja pühendumust põhiõiguste kaitsmisel, läbipaistvuse suurendamisel ja äh, üldsuse huvide kaitsmisel ta on tõstatanud ka TTIP lepingu läbirääkimised, tänu temale on meil õnnestunud saavutada palju rohkem tähelepanu kui kunagi varem Euroopa Liidu kaubanduspoliitikas. rohkem dokumente on avalikustatud ja meil on suurem ja parem juurdepääs dokumentidele. selleks, et meil oleks väärikas TTIP leping, tuleb hoolitseda selle eest, et äh, sellised institutsioonid nagu Ühendkuningriigi Haigekassa ei satuks äh, ohu alla. meil on tähtis, et avalikkus usaldas ka kaubanduspoliitikat ja tegelikult Ühendkuningriik võiks väga palju teie tööst õppida, proua Riley. see õiguslik äh, Ähm, nõuanne, mida te andsite TTIP kohta, on väga vajalik ja te võiksite selle võimalikult kiiresti ka avalikustada. väga tähtis on ka, et põhiõigustest pagulaste puhul kinni peetaks. petitsioonikomisjon on juba kuulnud inimeste taotlusi selle kohta. mul on väga hea meel, et ombudsman tahab sisse viia kaebuste süsteemi pagulaste jaoks, kes põgenevad sõdade eest ja kellel on ka õigus inimõigustest kinnipidamisele väga tähtis on see, et ka kliinilised aruanded Euroopa äh, meditsiiniagentuuri poolt äh, ei oleks mitte ainult läbipaistvad, vaid äh, tagaksid ka seda, et elu päästvad ravimad selliste haiguste jaoks nagu hepatiit C, hepatiidi puhul oleksid kättesaadavad ja tänan ombudsmani tehtud töö eest, palun jätkake surve avaldamist, pidage kinni oma viieaastasest tegevuskavast, selleks et me kõik saaksime sellest kasu lõigata. me ootame põnevusega teie tööd ja koostööd ka teie meeskonnaga. aitäh, teil on sinise kaardi küsimus äh, härra Aanutilt, olete te valmis vastama, härra Aanut, palun. aitäh ma tean, et te andsite siin tagatisi TTIP kohta ja rääkisite, kuidas see Briti haigekassat äh, mõjutab. väga huvitav on aga see, mida ametiühingud ütlesid äh, selle kohta, näiteks nagu see, mida Unisoni ametiühing mõned nädalad tagasi ütles. Äh, mis te selle ametiühingute seisukohta ütlete. aitäh, härra Annat, mulle tundub, et te saite minust täiesti valesti aru, ma ütlesin, et hoolitseda selle eest, et usaldataks kaubanduspoliitikat ja selleks on meil vaja läbipaistvust. ja õiguslikku aruannet ei andnud mitte Unison, vaid Unite just selle kohta, kuidas TTIP leping Haigekassa süsteemi mõjutab. Ühendkuningriik on ise küsinud õiguslikku nõud äh, TTIP mõjude kohta Haigekassa süsteemile ja just sellepärast äh, ongi palutud, et ombudsmani äh, nõuanne selle kohta avalikustataks. aitäh ja järgmisena proua Tomatšiš, palun üks minut. suur tänu. ma kasutaksin seda võimalust äh, selleks, et Emily O'Reillyt õnnitleda tagasivalimise puhul tema töö tulemused on tõesti muljetavaldavad ja sellest ajast, kui Emily O'Reilly oma tööd teeb, on ta olnud väga pühendunud ja see näitab, et, et tema tööl on ka tulemust suur tänu teile ka selle eest, et te võitlete Euroopa Liidu institutsioonide läbipaistvuse eest. Euroopa Komisjon on tihti läbipaistvuse kontrollist läbi kukkunud ja suurepäraseks näiteks siin on TTIP läbirääkimised. Euroopa Liidu institutsioonide esindajad, kes pidevalt räägivad digitaalsest turust, peavad lõppude lõpuks ka aru saama, et digitaalne ajastu ei mõjuta mitte ainult rahvamajandust, vaid on mõjuta-, muutnud ka poliitikat ja suletud uste taha te-, tehtud kokkulepped on äh, minevik. Teil on sinise kaardi küsimus, palun doamnă președintă stimată colegă ați spus despre lipsa de transparență și. te rääkisite läbipaistvuse puudumisest ning tõite näiteks ttip. kas te võiksite meile selgitada kuidas teie arvates läbirääkimised peaksid jätkuma? kolegice sve što se radi iza zatvorenih vrata čak ako se radi. kallis kolleeg kõik, äh, mida tehakse suletud uste taga, isegi kui seda tehakse siiralt, äh, tekitab inimestes äh, kahtluseid. just sellepärast ei ole mitte mingit mõtet midagi läbipaistmatult suletud uste taga otsustada, sest me kõik oleme Euroopa Liidu kodanikud ja töötame Euroopa Liidu nimel. aitäh, järgmisena proua Jäätelmägi, palun. suur tänu, proua Jäätelmägi tahaksin liituda kõigi eelesitatud tänusõnadega ombudsmanile. aitäh tehtud äh, hea töö eest, suur tänu ka ombudsmanile ja ombudsmani äh, ametile tõhususe eest. Teie ametis äh, on ainult kuuskümmend seitse töötajat, aga ma tutvun dokumentidega, te teete oma tööd tõhusalt ja kui ma vaatan siin erinevaid fraktsioone, siis fraktsioonides on palju rohkem töötajaid, nii et teil oleks kindlasti vaja veel ressursse juurde, et teie töö oleks veelgi tõhusam, veelgi parem ning te saaksite rohkem põhjalikumat tööd teha mõningates valdkondades. mul oleks teile üks äh, soov ka. Lissaboni lepingus on mainitud, et Euroopa Liidul äh, peaks olema äh, õigusaktid, mis käsitlevad häid haldustavasid. meil ei ole seda. meil on ainult hea haldustava eetilised soovitused me teame, et teie amet on teinud selle kallal tööd, teie ei ole takistuseks, takistuseks on olnud komisjon, nõukogu, isegi siin parlamendis on äh, siin sõrgu vastu aetud, aga head haldustavad ning siduvad eeskirjad on olulised kodanike jaoks, aga need on olulised ka kodanike jaoks. Need on olulised ka ametnike jaoks. praegusel hetkel äh, ei äh, saa kodanikke vajada, valida kohtusse, sellepärast et ei ole vastavat õigust äh, paigas ja see, selline õiguse puudumine on halb ka ametnikele. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Nirjale. suur tänu, juhataja. tervitan äh, raportit, mis käsitleb Emily O'Reillyt äh, ning ter-, tahaksin tänada teda suurepärase töö eest, väga tähtis on sellise ameti olemasolu, iseäranis kui me mõtleme äh, mõningatele äh, uurimustele, mida on läbi viidud, ühine kalanduspoliitika, mille tähele, mille dokumendid äh, ei ole avalikustatud varem, kuivõrd komisjon keeldus juurdepääsust, aga nüüd on dokumendid avalikud, sama puudutab TTIP-d. on väga hea, et ombudsmanil on õigus teha ettekirjutusi mõningatele rühmitustele, samuti huvide konflikte. kodanikud suhtusid varem TTIP-sse väga kahtlustavalt õigusega ja Euroopa Keskpanga teema EKP pidi näitama Iiri valitsuse kirja äh, finantskriisi suhtes, mis korruptsiooni päevavalgele tõi. Need olid suurepärased näited tema suurepärasest tööst, ta teeb väga palju tööd. on selge, et ombudsmani amet toimib nagu vaja ning äh, muutub üha tugevamaks ning seda Euroopa kodanike hüvanguks. ja järgmisena proua Vimber, Vimberg, üks minut. suur tänu, proua juhataja äh, Äh, olukord on muutunud, kaitse äh, pagulastele äh, ja probleem seisneb selles, et suurema osa pagulastest on tegelikult majanduspagulased, ainult kakskümmend protsenti, kes tulevad pagulas, pagulastena, saavad varjupaiga ja Äh, mõningaid inimesi tuleb lausa sunniviisil tagasi saata. inimõiguste seisukohast on äh, see küsitava väärtusega. me peaksime looma sellise kogu, kes tegeleb äh, pagulaste kaebustega. meie arvates see on üks masinavärgist, mille poliitikud on käivitanud, kes ei taha, et me tõhusalt saadaksime tagasi neid pagulasi, kes on siia ebaseaduslikult tulnud. ja härra äh, Sveer, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud ombudsman. igal aastal võetakse vastu see raport äh, resolutsiooni kujul Euroopa Parlamendis äh, ja te teete väga tublit tööd, nagu siit raportist ka välja tuleb, kuid ma pean ütlema, et selle pealkiri ei ole päris õige. Euroopa ombudsmanil ei ole ju pädevusi kõige sellega tegeleda, võtab vastu ainult need kaebused, mis on seotud eh, institutsioonidega ja need kaebused, mis ei, eh, mis ei lange tema pädevusvaldkonda edastatakse liikmesriikide vastavatele asutustele. mul on endal olemas, olemas kogemus sellega, kui ma esitasin kaebuse, aga seda ei võetud vastu, sest et väidetavalt see ei lange Euroopa õiguse alla ja see siis saadeti edasi sellele samale süsteemile menetlemiseks, mille vastu ma tegelikult kaebuse esitasin Äh, siin tekib küsimus, kas meil sellisel kujul on üldse Euroopa ombudsmani vaja. jah, ilmselt siiski on, kuid me peaksime mõtlema, äh, kaaluma seda, kas meil oleks vaja mitte tõelist äh, ombudsmani Euroopa tasandil, kes tõepoolest saaks sekkuda, kui tegemist on Euroopa kodanike õiguste räige rikkumisega. suur tänu ja üheks minutiks on sõna härra Liberatskile. suur tänu, proua juhataja tahaksin äh, äh, rääkida siin proua äh, Raili tegevusest, me rääkisime väga heast raportist ja see on tõsi, see info on õige ja ning kajastab seda, mis tegelikult on aset leidnud. tahaksin rõhutada seda, et meie koostöö ombudsmaniga ei seisne ainult tänases arutelus keskerid kohtuvad sageli ombudsmaniga ja õige pea jällegi, meil on pidev koostöö. mis puudutab läbipaistvuse registrit, siis äh, ja see on väga oluline, äh, see nii mõte kui see, kuidas see toimib. teine oluline teema on põhiõigused hiljuti on selle kohta koostatud raport, mis näitab, et olukord muutub halvemaks nii Euroopa Liidus kui ka mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides. soovin edu proua Railile ning äh, ütleksin, et toetan tema äh, raportit täielikult. proua Spinelli, üks minut. suur tänu, proua juhataja äh, lubage mul tänada ombudsmani väga väärtuslike uuringute eest. tahaksin rääkida rändevoogudest. pagulasi tuleb üha rohkem meie Euroopa Liitu, mis on sulge, suletum kui kunagi varem ja Türgi-laadsed riigid paistavad, paistavad suhtuvat ükskõiksusega inimeste inimõigustesse. Frontexi kaebuste mehhanismi ettepanek, et inimesed saaksid äh, Frontexi tegevuse kohta kaebusi esitada, on äh, tähtis mõte. aga nüüd peame kandma hoolt selle eest, et kantakse hoolt ka nende inimeste heaolu eest, kes tagasi saadetakse, et see, sellised põhimõtted ei jääks ainult tühjadeks sõnadeks, kas ka vabaühendused saavad kaebusi esitada, kas saab esitada ka, ka anonüümseid kaebusi, mille järgi otsustatakse, kas kaebus on vastuvõetav või mitte? härra Tšaki, palun, poolteist minutit. mul on hea meel tervitada siin äh, proua O'Reillyt meie kojas taas kord tervitan, et ombudsman on viinud läbi uurimuse põhiõiguste valdkonnas, uurides, kui millisel määral on ühtekuuluvuspoliitikas põhiõigused tagatud. ühtekuuluvuspoliitika vahendite hea kasutamine liikmesriikides on igati meie kodanike huvides. loodan, et äh, eeskirjadest kinnipidamise äh, e-, julgustamine põhiõiguste valdkonnas jääb edaspidigi teie töö tähtsaks osaks. petitsioonide komisjoni liikmete, liikmena tervitan, et te olete kodanikualgatuse instrumendi äh, vallas tööd teinud. kui kodanikud äh, saavad osaleda Euroopa äh, otsustusprotsessis, on see vahend ka kasulik. ombudsmanil on tööd küll, sellepärast et äh, läbipaistvus on endiselt äh, tõsine probleem. ma ei ole nõus raportiga selles osas, kui üritatakse nõukogu õigusloomelist tööd äh, halduse töö puudujäägina kirjeldada. siin on asjad valesti, asjadest valesti aru saadud. ombudsman amet Teie eh, aruandest selgub, et eh, pooled eh, kaebustest ei kuulu päge-, pädevusvaldkonda, ombudsmani pädevusvaldkonda, parem teave erinevates keeltes on, aitab seda tulevikus ära hoida. suur tänu, proua Ajala Sender, palun. suur tänu, proua juhataja aitäh raportöörile suurepärase raporti eest, suur tänu ka härra Timmermansile, kes on eh, hispaaniakeelse ombudsmani nimetuse väärtust õigesti näinud ning eh, loomulikult suured tänusõnad ka proua Orailile tehtud töö eest. Teie töö on Euroopa institutsioonidele oma jälje jätnud. Teie olete läbipaistvuse suuremaks muutnud, kodanike kaitse tugevamaks muutnud. tänu teile on Euroopa kaubandus paremini kaitstud. meie eesmärgid on paigas kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning äh, nende eesmärkide järgi peame me Euroopa kodanike huve veelgi tugevamalt kaitsma, nii nagu ka raportöör on viidanud. samuti on oluline tõhus kommunikatsioon Äh, teie, nende vahel, kellega te, keda teie kontrollite ning ka teie tulemuste edastamisel. me ei tohiks unustada, et väga paljud Euroopa kodanikud on tugeva surve all, nad töötavad kõvasti, saavad vähe palka. see on tõsine probleem ja minu koduriigis äh, Hispaanias on selles valdkonnas esitatud palju kaebusi ja äh, see, siin tuleks veelgi rohkem ära teha ka ombudsman peaks aitama Euroopa kodanikke selles vallas kaitsta. aitäh! ja üks minut äh, härra Benito Siluaga. suur tänu, juhataja. kõigepealt äh, tahaksime toonitada, kui oluline on ombudsmani roll. ombudsman on hädavajalik, äh, kui tuleb Euroopa kodanikke kaitsta äh, institutsioonide äh, haldusliku omavoli eest. samuti on ombudsman vajalik äh, selleks, et kaitsta pagulasi ning Frontexi näide on siin suurepärane tahaksin mainida ka pöörduste problemaatikat, suur tänu, et proua Raili, et olete huvide konflikti teemaga tegelenud, suur ja Euroopa Komisjon kahjuks ma ei saa teid äh, siin tänada, Euroopa Komisjon ja ka teised Euroopa institutsioonid on huvide konflikti vallas olnud just problemaatilised. me arvame, et äh, peaks olema avalikud nimekirjad kõikidest äh, ametnikest Euroopa Liidus ning ülevaade sellest, millistesse ametikohtadesse nad lähevad pärast seda, kui nad Euroopa institutsioonidest lahtuvad, selle kohta on olemas ka oma õigusakt, mida tuleks rakendada. usume, et peame väga tähelepanelikult vaatama äh, ka liikmesriikide õigusloojaid ja nende arengut, et huvisid, huvide konflikte ei tekiks. suur tänu ja äh, härra Jakovtšitš, vaba mikrofoni voorus. väga palju on juba ära tehtud äh, proua Rally poolt, aga palju on endiselt veel vaja ära teha. meil on väga kõrged ootused, nagu juba täna siin parlamendis ka nägite. ka parlamendi liikmetel on kõrged ootused, aga samuti teistes Euroopa institutsioonides ning ka Euroopa kodanike hulgas. Teil võite loota Euroopa Parlamendi ja kõigi komisjonide toetusele ja samuti Euroopa üldsuse toetusele ja sellepärast me loodame, et kõik need teemad, mis on nii täna kui tulevikus äärmiselt olulised Euroopa Liidule, et nende puhul valitseks läbipaistvus ja ma pean siin silmas eelkõige TTIP-i läbirääkimisi, aga ka rändekriisi ning loodan, et saate tulevikus oma tegevust jätkata veelgi edukamalt ja tugevamini. suur tänu, järgmine kõneleja on proua Huutel, aga ma ei näe teda äh, siin, nii et äh, kolleeg Nadine Dorš, palun. suur tänu, proua O'Reilly. ju pingutused on olnud väga suured, see aeg, mis tal on olnud ametis valimise hetkest alates, on olnud küllaltki lühike, aga ta on siiski püüdnud Euroopa Liitu alati toonud, tuua äh, kodanikele lähemale. see on olnud väga raske ülesanne vaja on tõesti rohkem läbipaistvust Euroopa institutsioonides. eelmise aasta mais näitas Eurobaromeetri uuring, et inimeste usaldus Euroopa institutsioonide vastu on vähenenud. on mitmeid soovitusi ja märkusi ombudsmanilt, mida ei ole arvesse võetud institutsioonide töös, näiteks kliiniliste katsete vallas. osana TTIP-i läbirääkimistest. nii et paljugi on veel vaja ära teha. ja ma loodan, et teie märkusi võetakse tulevikus rohkem arvesse. aitäh, kolleeg Pinto, palun. Senhora provedora, a existência de uma provedoria de justiça. proua ombudsman, teie ametikoha olemasolu ja see töö, mil mille olete äh, koos oma bürooga ära teinud, on tõesti väga oluline Euroopa kodanikuõiguste tugevdamisel. ombudsmani töö seisneb kodanike kaebuste menetlemisel, mis on esitatud Euroopa institutsioonide vastu. aga mina arvan, et tõeline ombudsman peaks äh, asuma ise aktiivselt tegutsema võtma algatusi isegi siis, kui kodanikud ei ole kaebusi esitanud. seda selleks, et äh, vähendada haldusomavoli Euroopa institutsioonides ja ka liikmesriikides. Taanis on nüüd uued äh, seadused, mille kohaselt on võimalik konfiskeerida sisserändajate vara piiril ja ma arvan, et see nõuab Euroopa ombudsmani tähelepanu ja samuti vaesuse küsimus, mis on üks suurim probleem kodanikele, see on midagi, millega peame tegelema ja ka ombudsman peaks äh, sellega tegelema, võitlus vaesuse vastu. suur tänu ja nüüd on äh, sõna volinik Timmermansil. Uh, proua juhataja, valdav enamus austatud parlamendiliikmetest, kes täna sõna võtsid, toetasid ombudsmani tööd nii et äh, mul ei ole vaja isegi midagi enamat selle kohta öelda. ma tahaksin piirduda oma märkustes kahe teemaga. esiteks, mis puudutab läbipaistvust TTIP-i läbirääkimistel. ma kutsun üles, äh, et ükskõik milline parlamendiliige tooks mulle näite äh, Äh, ükskõik kust maailmast kaubandusläbirääkimised, mis oleksid läbipaistvamad kui need läbirääkimised. ma tõesti esitan teile väljakutse, kui te väidate, et kõik peaks olema avalikkuse silme all, äh, siis ei ole mitte ühtegi rahvusvahelist kaubandusläbirääkimist, äh, kus vähemalt osaliselt ei viidaks läbirääkimisi läbi kinniste ukse uste taga. see, see on lihtsalt vajalik. nii et minu meelest on kõige parem lähenemine siin see, et me edastame küll parlamendile dokumendiga, palume neid mitte avaldada, niimoodi saame me tagada selle, et äh, rahvaesindajad on kursis kõigi teemadega, samas me ei riiva konfidentsiaalsuse nõuet. ja veel üks teema, mida tahtsin muududa, mida mitmed äh, saadikud välja tõid, on läbipaistvus. me algatame järgmisel kuul avaliku konsultatsiooni läbipaistvuse üle ning me esitame ka ettepaneku kohustusliku läbipaistvusregistri kohta parlamendile. ma arvan, et see on järgmine samm, mille peame astuma, et saavutada suurem läbipaistvus ja ma arvan, et see oleks suur hüpe edasi, kui parlament ja nõukogu äh, kasutaksid äh, samasuguseid läbipaistvuse reegleid, nagu meie praegu komisjonile kohaldame. nii et äh, ma loodan, et kõik teie, kes te niivõrd pooldate komisjoni läbipaistvust, et te siis samasuguse innukusega äh, töötate selle nimel, et Euroopa Parlamendi töö oleks läbipaistev ja samuti nõukogu töö. ja ma arvan, et see kõlab ka hästi kokku Emily O'Reilly raportiga ja ma usun, et saame selle nimel kõik koos edasi töötada. suur tänu. suur tänu, volinik, palun proua O'Reilly uh,. Äh, Madam Morvai. vabandust, proua Morvai soovib sõna väga lühidalt annaksin teile sõna. või ei, vabandust, proua Mor-, Murvai äh,, palun äh, hoidke ennast vaese, laske kõnetel kõneleda, palun proua O'Reilly. Äh, aitäh kõigile, kes osalesid sellel arutelul, aitäh teie panuse eest. ma leian, et äh, see kõik oli väga julgustav ja äh, suurepärane, mida te välja tõite, see tegelikult aitab mind, kui ma viin läbi oma strateegiat, ma hindan seda kõike väga, tegin seda juba Iiri ombudsmanina ja hindan teie toetust ka nüüd, sellepärast et ma ei saa oma tööd teha ilma parlamendi toetuseta ja ma tundsin seda toetust täna. nagu asepresident Timmermans ütles, suurem osa kõnelejatest mainis läbipaistvust vähemalt, vähemalt kaheksakümmend kuni kaheksakümmend viis protsenti sõnavõttudest tõi välja ka läbipaistvuse, mitte sellepärast ainult, et need kaebused, mis ma saan puudutavad suures osas läbipaistvust, vaid et tegelikult inimesed lihtsalt muretsevad selle pärast, et läbipaistvust ei ole ja see toob endaga kaasa ka usaldusväärsuse kriisi Euroopa Liidus ja just sellepärast ma jätkan veelgi rohkem äh, koos teie abiga äh, ja koostöös teiste institutsioonidega läbipaistvuse eest võitlemist väga palju mainiti ka TTIP lepingut, nagu te teate, koostasin omaalgatusliku aruande läbipaistvuse kohta TTIP läbirääkimiste puhul ja asepresident Timmermans tõstatas ka ju küsimuse, et mis on tegelikult konfidentsiaalsuse puhul kõige tähtsam, milline on kõige parem konfidentsiaalsuse määr aga üks kõnelejatest ütles täna, et me elame digitaalses maailmas ja kas see meeldib meile või mitte, aga ootused on palju suuremad, eriti just noorte inimeste hulgas, et teatud küsimused tehakse äh, avalikuks ja ma arvan, et sellega tuleb leppida ma kohtun volinik Malmströmiga järgmisel esmaspäeval ja ma räägin temaga just läbipaistvuse küsimustest äh, TTIP läbirääkimiste raames minu jaoks on väga tähtis, et kui ma selle küsimusega tegelen, et ma siis tõesti saaksin ka kaebuseid, millega tegeleda. mainiti väga palju ka siin Frontexit äh,, aitäh, et parlament tõi välja selle kaebuste meetmesüsteemi. ma tõesti leian, et on väga tähtis, et Frontexi töö vaadatakse üle ja minu võrgustikus äh, väga paljud kolleegid tegelevad just pagulasküsimusega ja me mõtleme selle peale, mida me saaksime teha üheskoos, et pagulaste probleemi lahendada ja pagulasi aidata. suur tänu teile tänaste panuste eest, suur tänu äh, president selle eest, et te olete nii huvitatud minu tööst ja, ja lubate mul tulla ka teie ette. aitäh! ja nüüd viimasena sellel arutelul saab sõna veel raportöör proua Cabezon Ruiz, palun aitäh, suur tänu variraportööridele tehtud töö eest, see on meie kõigi koostöö vili ja suur tänu ka ombudsmanile tema esialgse aruande eest, suur tänu komisjonile, et te kuul-, võtsite vastu ja üle kõik meie muudatusettepanekud äh, ombudsmani töö kohta. üleüldiselt ma leian, et me saavutasime suurepärase tulemuse, saavutasime seda üheskoos me ei tohiks siiski ära unustada seda, et äh, ombudsmani äh, ombudsman ja Euroopa Liidu institutsioonid on väga tähtsad kodanike õiguste tagamisel ja väga tähtis on siin äh, seda tööd teha ja tagada tõesti, Euroopa Liidu institutsioonid, parlament, ombudsman, neil kõigil on kohustus esindada Euroopa Liidu kodanikke ja hoolitseda selle eest, et kodanike õigustest peetakse kinni. suur tänu kõigile, kes aitasid seda raportit koostada ja eriline tänu muidugi proua Railile. aitäh!